Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião. E, tere päevast, daamid ja härrad, kas me ei alustaks? kõigepealt on meil päevakorras e, punkt, millega me e, peame heaks kiitma päevakorra kaks asja, mis on veidikene muutunud kõigepealt äh, kolmas punkt, kolm, kolmeteistkümnes punkt, see on äh, äh, proua Nedeltševa raport. seda me hääle, ei hääleta homme, sellepärast et siis saab proua minna, proua raportöör minna teisele kohtumisele ja siis tuli meile palve, et järgmisel koosolekul me hääletame Svensoni raportit ja järgmisel kohtumisel alustame me sellest raportist. kui teil nüüd ei ole kellelgi vastuväiteid sellele muudatusele, siis me võiksime päevakorra eelnõu heaks kiita ja siis viime sisse need kaks muudatust, mida ma ütlesin. nüüd teine punkt, eesistuja teated, midagi erilist öelda ei ole. E, nüüd e, kolmas punkt, me peame heaks kiitma nove-, kaheksanda novembri ja kahekümne üheksanda, kolmekümnenda novembrite koosolekute protokollid. Need koosolekud toimusid siis novembris kaks tuhat kümme Te olete kätte saanud need protokollid ja kui teil ei ole mingisuguseid vastuväiteid, siis loeme ka need protokollid heaks kiidetuks. ja mingem siis otsemaid neljanda punkti juurde. see on tänase äh, kohtumise kõrgpunkt. nüüd me siis kuuleme Ungari eesistumisest siin on looduslike ressursside minister siin Ungarist. tervitagem teda. ning ma annaksin siis otsemaid sõnad temale, et siis Ungari minister saaks meile rääkida, mis on nende plaanid esimese kuue kuu jooksul sel aastal naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse küsimuses. köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! suur tänu, proua esinejana! austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad! mul on väga suur au olla täna siin teie ees ja tutvustada soolise võrdõiguslikkusega seotud äh, küsimusi, mida, mille kallal kaotame, kavatseme tööd teha oma eesistumise käigus ja tutvustada oma prioriteete. me jätkame soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimuste käsitlemist ja valmistusime suurte ootustega Ungari eesistumiseks, kuivõrd liitusime Euroopa Liiduga alles kuus aastat tagasi nüüd oleme, nüüd võime siis tähistada kuut aastat liikmestaatust ja viimase kuue aasta jooksul on toimunud suured muudatused mitte ainult Ungaris, vaid kogu Euroopa Liidus. Lissaboni äh, lepe on suurendanud Euroopa Parlamendi pädevusi ning äh, andnud uusi võimalusi nõukogu ja parlamendi vaheliste suhete edasiarendamiseks. ma usun, et meil äh, õnnestub järgneva kuue kuu jooksul teha konstruktiivset koostööd ning loodan, et äh, meil õnnestub leida lahendused kõigile küsimustele, mille puhul on vaja ühist lahendust. viimaste aastate jooksul on toimunud väga suured muudatused kogu Euroopas ka naiste seisukohast kõigepealt üks positiivne muutus. naiste tööhõive tase on tõusnud märkimisväärselt. kümne aasta jooksul, üheksakümne kaheksandast kuni kahe tuhande kaheksanda aastani, kasvas naiste tööhõive seitsme protsendi võrra. aga samas on meil ka, annavad sellist arengut ka põhjust mõtlemisainet, nimelt võtkem siin asjaolu, et meeste ja naiste tööhõive tasemed sellegipoolest ei, ei ole veel päris võrdsed ja kahe tuhande kaheksandal aastal oli naiste ja meeste tööhõive tase vahel neliteist protsenti. ja ka palgataseme vahe e, erinevused, naiste ja meeste palgataseme vahe erinevus on vähenenud, samuti naiste positsioon äh, ühiskonnas on paranenud, vaesusrisk vähenenud, äh, kuid äh, need näitajad muutusid tagasihoidlikumalt, kui me oleksime oodanud. ja samuti nende näitajate muutuste osas on Euroopa Liidu erinevates piirkondades suured erinevused. võib öelda, et finants- ja majanduskriis kahtlemata mõjutas meie Euroopa Liidu arenguid ja seda mitte sooliselt neutraalsel moel. tutvudes analüüsi tulemustega, võime öelda, et äh, töötutel naistel oli märkimisväärselt raskem äh, praeguses olukorras äh, tööle tagasi ja tööturule tagasi pöörduda ja pärast pikemat töö vaadata perioodi, on nad pidanud leppima madalama kvaliteediga ja väiksema palgatasemega töökohtadega. Majanduse taastumine loob uue tingimused, kuid me peame keskenduma sellele, et meie majanduse toimimise alustalad pannakse paika täna. ja sooline võrdõiguslikkus on majanduskasvu ja tööhõive parandamise, sotsiaalse ühtekuuluvuse parandamise üks eeltingimusi. seetõttu on enesestmõistetav, et me ei saa mainida isegi Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat ilma, et me seejuures tooksime esile selle strateegia soolise võrdõiguslikkuse dimensiooni. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia nurgakiviks on jätkusuutlik, arukas ja kaasav majanduskasv. ühtegi nendest eesmärkidest ei ole võimalik saavutada ilma, et me võimaldaksime kõikidel Euroopa kodanikel sõltumata soost osaleda erinevates protsessides äh, ning äh, saada kasu meie arengutest. soolise võrdõiguslikkuse puhul võib välja tuua erinevaid äh, aspekte, mida me tahame oma algatuste, tähtsate algatuste puhul välja tuua sellepärast, et sellised asjaolud, sellised aspekt, aspektid aitavad meil parandada meie saavutuste taset, eraelu ja tööelu ühendamine, naiste töötingimuste parandamine näiteks ja naiste rolli suurendamine öö, otsustamisprotsessides. miks ma mainisin kõigepealt Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat? mainisin seda sellepärast, et selle strateegia elluviimine algab meie eesistumise ajal. seda nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikides ja loomulikult kõik selle strateegiaga seotud algatused äh, kuuluvad meie prioriteetide hulka. EBSCO nõukogu raames kavatseme keskenduda kahele teemavaldkonnale töökohtade, äh, töökohtade loomine ja romide kaasamine. ja kui meil on poliitiline tahe ja järjepidevus äh, siis äh, meie töös äh, töökohtade loomine võib aidata soolise võrdõiguslikkuse puudujääke kõrvaldada tööturul ning samuti romide kaasamine, romide kaasamine omalt poolt aitab kaasa ebasoodsas olukorras olevate rahvastikurühmade olukorra parandamisele ja kaasamisele ja samuti aitab kaasa romi naiste positsiooni parandamisele ühiskonnas. tahaksin välja tuua veel kahte väljakutset, demograafilised trendid ja vananev ühiskond, need on mõlemad nähtused, mis on meie jaoks väljakutseteks, me tahame nende väljakutsete vastu võidelda püüdes perepoliitikat, eraeluga seotud poliitikat, eraelu üldisemalt ja tööelu paremini ühitada. me usume, et selline ühitamine, eraelu ja tööelu ühitamine ennekõike on võimalik. ja see on iseäranis oluline soolise võrdõiguslikkuse perspektiivist lähtudes. tuleb tunnustada, et pere eest hoolt kandmine samal ajal töötades on äh, rohkem iseloomulik naistele kui meestele ja sellega tuleb sageli kaasa kahekordne töökoormus. sel põhjusel naisi diskrimineeritakse tööturul rohkem kui mehi ja ma leian, et äh, aruteludes, mida me oleme algatanud demograafiliste muutuste ja perepoliitikate vallas nõukogus, äh, vaadatakse suu, soolisi erinevusi hoopis uues valduses. me tahame keskenduda oma eesistumise ajal demograafilistele protsessidele ja arengutele. seda sellepärast, et hoolimata sellest, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegial on ambitsioonikad eesmärgid ja pole võimalik neid ambitsioonikaid eesmärke saavutada, kui meil puuduvad vastused, meetmed, mille abil minna vastu vananemale äh, ühiskonnale ja üha väiksema rahvaarvuga ühiskonnale. selleks, et igasuguseid valestimõistmisi vältida, tahaksin omalt poolt rõhutada, et meie jaoks on lisaks Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale olulised kõik Äh, olulised kõik soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimused, me peame nendega tegelema järjepidevalt. me ei saa siin rääkida kaasaegsest arenevast Euroopast ilma sool-, soolise võrdõiguslikkuse perspektiivita. ühe eesistumise käigus on äh, võimatu kõiki soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimusi üksikasjalikult käsitleda meil on oma vanasõna Ungaris, kes liiga palju kahmab, äh, jääb sageli tühjade pihkudega ja eesistujana ei taha me sellesse lõksu küll ise sisse joosta. seetõttu oleme otsustanud valida kolm prioriteeti, mis on seotud äh, soolise võrdõiguslikkusega ja naiste õigustega. kas te kuulete? kas te kuulete, proua Aavir? nyilván. Másodszorban a nők elleni erőszakkal proua Viir, kas te kuulete meid? kui te kuulete, vaadake palun meie poole. kas te kuulete nüüd? ja mind kuulete ka <laughs> ja me tahaksime äh, soolist võrdõiguslikkust äh, edendada üldisemalt loomulikult ma ei toonud siin välja tähtsuse järjekorras erinevaid prioriteete, need olid erinevad teemavaldkonnad, erinevad prioriteedid, millele me tahaksime üldisemalt pühenduda, kuid me teame, et sellega seoses on mitmesuguseid delikaatseid küsimusi, delikaatseid probleeme ja on ka küsimusi, mis ei ole meie päevakorras, mida me ei ole välja valinud, loodame, et meie te-, valisime siiski välja kõige ajakohasemad teemad tahaksime Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakti välja arendada, see pakt võeti kahe tuhande kuuendal aastal vastu ja tahaksime oma töös sellest ka lähtuda. miks tuleks seda pakti, seda kokkulepet eh, veel edasi arendada? põhjuseid on mitmeid ja ma jällegi loetleksin teile ette need põhjused, eh, suvalises järjekorras. kõigepealt on vaja see kokkulepe üle vaadata sellepärast, et pärast vastuvõtmist on toimunud tõsised muudatused meie Euroopa majanduses, meie Euroopa ühiskondades ja nendele muutustele tuleks ka kokkuleppes vastata. ja teiseks me leiame, et see lepe tuleks üle vaadata selleks, et hinnata saavutusi, hinnata käegakatsutavaid saavutusi Euroopa Liidu seisukohast ja seda soolise võrdõiguslikkuse osas. ja kolmandaks, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia on toonud meile uue sotsiaal- ja majanduspoliitilise raamistiku kõigile horisontaalsetele poliitikavaldkondadele. ja lõpetuseks ei saa jätta mainimata seda, et Euroopa Komisjon võttis vastu oma soolõiguse võrgu või võrdõiguslikkuse strateegia ajavahemikuks kaks tuhat kümme, kaks tuhat kuni kaks tuhat viisteist. nõukogu tervitas seda komisjoni äh, dokumenti EBSCO nõukogu järeldustega ja nõukogu järeldustes äh, nõukogu juba otsustas äh, soolise võrdõiguslikkuse kokkuleppe üle vaadata millised on siis äh, Ungari eesistuja soovitused äh, seoses äh, selle soolise võrdõiguslikkuse pakti edasiarendamisega? kõigepealt meie jaoks on oluline paika panna ajakava, see muudaks järelevalve kergemaks loodame, et sellisel moel õnnestuks meil aidata kaasa Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia tõhusamale elluviimisele teisisõnu, me tahaksime oma poliitilised kohustused äh, ja prioriteedid äh, konkreetselt äh, tähtaegadega paika panna. me teame, et loomulikult on prioriteete, tegevusi, mille elluviimiseks läheb tegelikult rohkem aega kui kümme aastat kuid leiame sellegipoolest, et kõigi seisukohast oleks kasulik, kui me lähtuksime samadest aluspõhimõtetest, samadest prioriteetidest ja samadest äh, tähtaegadest, kui me räägime selle elluviimisest. kahe tuhande kuuendal aastal vastu võetud pakt on endiselt asjakohane ja seda erinevatel põhjustel. nagu ma juba ütlesin, hoolimata pingutustest on siiski tööturul palgavahed naiste ja meeste palkade vahel, tööturg on killustunud ja pole liikmesriike, kes oleks Barcelona eesmärgid täiel määral äh, ellu viinud ja mina tõin siin välja ainult soolise võrdõiguslikkuse pakti mõningad üksikud e-, eesmärgid. seetõttu on väga palju asjaolusid, väga paljusid eesmärke, mida me tahaksime ka uues ülevaadetud paktis korrata leiame, et algteksti tuleb parandada ja samal ajal tuua sisse naistevastase vägivalla teema, mis eelmisest kokkuleppest puudus. ja seda hoolimata asjaolust, et naistevastaline vägivald, nii nagu Hispaania ja Belgia eesistujadki rõhutasid, on väga tõsine probleem. tegemist on inimõiguste naistevastast, äh, inimõiguste kõige tõsisema rikkusema, rikkumisega, mis on suunatud naiste vastu ja kui me tahame tegutseda, siis me peame, peame seda küsimust tõsiselt võtma vähe, vähemalt kaks kümnendikku Euroopa naistest on sattunud vägivalla ohvriks ja üks kümnendik Euroopa naistest on sattunud seksuaalse vägivalla ohvriks me ei õnnestu seda probleemi viimase üksikasjani käsitleda meie paktis, kuid üldised eesmärgid saab siiski paika panna. ja seetõttu tahaksime kutsuda Euroopa Liidu liikmesriike üles töötama välja strateegiaid, mis, mis moodustaksid raamistiku, raamistiku poliitilisteks meetmeteks igasuguse vägivalla vastases võitluses. me tahaksime ka rõhutada nais-, meeste olulist rolli naistevastase vägivalla vastases võitluses ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament pidevalt pöörab tähelepanu sellele küsimusele, et see ei jää päevakorrast välja ja nõukogugi töötab kokkuleppe kallal praegusel hetkel ma arvan, et me peaksime jagama oma kogemusi, jagama neid kogemusi, mida on kogunud Euroopa Liidu institutsioonid, aga ka teised institutsioonid. heade tavade vahetamine oleks meile kõigile inspiratsiooniallikaks. loomulikult sõnadest üksi ei piisa, on vaja ka tegusid ja tuleb tagada ka piisav järelevalve. seetõttu uues paktis keskenduksime tähelepane rohkem järelevalvele ja elluviimisele. loodame, et selle tulemusena kõikides liikmesriikides pööratakse soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimustele rohkem tähelepanu kõigis poliitikavaldkondades, näiteks ka Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia elluviimisel ja riiklike reformikavade väljatöötamisel. ja nüüd äh, räägiksin veel kahest väga delikaatsest äh, õigusloomelisest äh, teemast, toimikust, ka teie seisukohast, kõigepealt horisontaalne diskrimineerimise vastane äh, direktiiv ja teiseks äh, emapuhkuse direktiiv. me teame, et kaks, äh, need kaks direktiivi tegelevad väga delikaatsete, väga tundlike, aga väga oluliste küsimustega, hoolimata sellest, äh, et meie õigusloomelised dokumendid põhinevad ühistel Euroopa väärtustel nagu diskri-, diskrimineerimise vastane võitlus ja teised olulised väärtused, oleme me praegusel hetkel üsna keerulises olukorras, kui me tahame Euroopa direktiive kõigi nende üksikasjadega vastu võtta. liikmesriikide arvamused on erinevad elluviimise osas ja erinevused on päris tõsised. seda sellepärast, et liikmesriikide praegu jõus olevad süsteemid on äärmiselt erinevad, me peame neid erinevusi arvesse võtma, kuivõrd meie põhimõtteks on olla ühinenud mitmekesisuses ja me austame mitmekesisust ja austame erinevusi. ma arvan, et me ei pea teile, ma ei pea teile siin rõhutama, kui oluline on diskrimineerimise vastase võitluse direktiiv. selline direktiiv aitaks meil korvata Euroopa õigusaktide puudujääke kuivõrd praegu, mis puutub äh, diskrimineerimisse, siis diskrimineerimise vastased sammud, äh, meetmed äh, on erinevad sõltuvalt diskrimineerimise põhjustest. mõnedes liikmesriikides on võrdne kaitse diskrimineerimise vastu ja seda sõltumata diskrimineerimise põhjustest. kuid leiame, et äh, on vaja tagada minimaalne kaitsetase kogu Euroopas Euroopa Liidu liikmetena oleme kõik kirjutanud alla soovile ühiseid väärtusi edendada, me oleme ka kokku leppinud, et me tegutseme ühiselt, tegume, tegutseme kooskõlastatult teatavates valdkondades ja mis puutub äh, diskrimineerimise vastasesse võitlusesse, siis ilma horisontaalse direktiivita, mis äh, äh, hõlmab suuremaid valdkond, valdkondi kui vaid tööturg, ei tule me toime. me tahame töötada läbirääkimiste kallal selle direktiivi osas, kuid me ei või saa teile lubada, et meie eesistumise ajal jõuame lõpliku kokkuleppeni diskrimineerimise direktiivi küsimuses iseäranes, pidades silmas äh, asjaolu, et meie liikmesriigid, liikmesriikide eelarved on väga raskes olukorras praegusel hetkel. me tahame sellegipoolest diskrimineerimise kallal töötada ja liigu-, püüdleme selle suunas, et kõiki diskrimineerimise liike äh, koheldakse võrdselt. aga nagu öeldud, me ei taha liiga suurt suutäit võtta, loodame, et tagasihoidliku lähenemisega saavutame suuri tulemusi. ja siis nüüd puuetega inimeste kaitse. selles osas me jätkame Belgia eesistuja tööd. aga see ei olnud ainus põhjus, miks me otsustasime puuetega inimesed oma prioriteetide hulka kaasata tegemist on ühe Ungari eesistumise üldise prioriteediga, mis on kooskõlas ka läbirääkimistega, mis toimuvad praegu Euroopa äh, puuetega inimeste strateegia küsimustes. me püüame, püüdleme sünergia poole, otsustades otsustades töötada ka puuetega inimeste äh, direk-, puuetega inimeste diskrimineerimise vastasele võistlusele keskenduda. me soovime ka korraldada kõrgetasemelise konverentsi, mis käsitleb seda teemat. ja konverentsi ka-, käigus äh, käsitleksime Euroopa ja rahvusvahelist õiguslikku raamistikku. me leiame, et asjakohased ÜRO konventsioonid tuleks vastu võtta võimalikult kiiresti ja see võiks viia ka Euroopa Liidu poolse ratifitseerimiseni. meil oleks suur hea meel tervitada teie komisjoni liikmeid sellel konverentsil ja nüüd, mis puudutab emapuhkuse äh, direktiivi projekti, siis äh, see on tõesti väga keeruline teema, väga delikaatne teema. me oleme näinud, et on erinevaid põhimõtteid, on erinevad, erinevusi reaalsuste osas, äh, meie poliitilised eesmärgid, prioriteedid on üsna vastuolulised liikmesriigiti ja vastuvõetava kompromissi saavutamine on väga raske. me peame kaitsma lapseootele emasid, nende tervist, rinnaga toitvate emade tervist, samuti ka loodet, last ja nii edasi, aga äh, nüüd jutumärkides ütleksin, et me ei peaks neid ka üle kaitsma. ja kus see piir siis on? me peame selle piiri üles leidma, me peame arvestama tööandjate Äh, huvidega, tööturu huvidega äh, lühikeses perspektiivis äh, loomulikult ja see ei tohi samal ajal tähendada seda, et me unustaksime ära pereplaneerijate huvid ja unustaksime ära demograafilised pikemaajalised trendid. Ungari eesistuja jäi kokku tagasi väljakutsete ees seoses selle direktiiviga, me jätkame tööd, me leiame, et meil on vaja Euroopa Liidu tasandil miinimumnõudeid, kuid samas peame arvesse võtma Euroopa Liidu erinevate liikmesriikide süsteemide eripärasid. teine väga oluline asjaolu äh, on või me soovime loomulikult äh, emaduspuhkust käsitleda võttes arvesse kõiki keerulisi asjaolusid, mis sellega on seotud, kõige suuremaks erinevuseks liikmesriikide, liikmesriigiti on äh, emapuhkuse või la, nii-öelda lapsepuhkuse pikkus ja tasustatuse määr selle puhkuse jooksul, aga tahame arvesse võtta ka teisi üksikasjalikemaid elemente, oleme valmis vastama teie muudatusettepanekutele, teie ettepanekutele nõukogu töögrupid arutlevad teie ettepanekute üle väga põhjalikult, äh, isegi nende ettepanekute üle, mis lähevad kaugemale kui komisjoni ettepanekud. on liikmesriikide rühm, kes reageerisid kohe negatiivse suhtumisega, kuid sellegipoolest sooviksime me arutelusid jätkata, professionaalseid arutelusid jätkata nõukogu töögrupis, seda selleks, et panna paika, milline on meie manööverdamisruum üksmeele saavutamise protsessis. me tahaksime äh, tutvustada teile ka komisjoni algset ettepanekut äh, ja tahaksime tutvustada seda ka nõukogus. Äh, nõukogus on väga palju liikmesriike, kes ütlesid, et nad võiksid sellest dokumendist lah-, lähtuda meie aruteludes Ungari eesistuja on ambitsioonikas, kuid me ei tahaks, et meie eesmärgid oleksid ebarealistlikud. seetõttu, mis puudutab äh, emapuhkuse direktiivi, siis äh, me ei usu, et meie eesistumise äh, nappide kuude jooksul õnnestub meil saavutada kokkulepe kaasotsustamismenetluse käigus, kuid olen veendunud, et Euroopa Liidul on vaja seda direktiivi ja varem või hiljem me jõuame kokkuleppele nõukogu nõukogus ja ka nõukogu ja parlamendi vahel. Ungari eesistuja annab endast parima selleks, et tagada, et arutelud nõukogus on avatud ja toimuvad konstruktiivse koostöö vaimus ja lõpetuseks tahaksin rõhutada teile, et mul on väga hea meel, et äh, mul avaneb võimalus äh, teiega kohtuda õige pea, kuueteistkümnendal märtsil tervitame teie delegatsiooni Budapestis. suur tänu teile tähelepanu eest, olen valmis vastama kõigile teie küsimustele, aitäh! suur tänu! suur tänu, härra minister! Teie ülevaade oli väga põhjalik. Teie ettekanne täitis mõned lüngad meie teadmistes selle osas, mida Ungari kavatseb eesistujana tege-, teha võrreldes, tähendab selles osas, kuidas võidelda mm, palgaerinevuste vastu, kuidas võidelda vägivalla vastu, mis on seotud sugudega, kuidas parandada naiste tööhõive võimalusi. aga eh, te rõhutasite seda kõike oma suulises sõnavõtus, sest mõned asjad jäid eh, nagu teie mm, programmi eh, tutvustamise puhul puudu. paistab, et väga palju inimesi tahavad praegu sõna võtta ja kui te olete nüüd nõus, siis me töötaksime niimoodi, et kõigepealt tuleb eh, esimene küsimuste raund, kus sõna saavad eh, kõik fraktsioonide esindajad ja siis tuleks meil teine küsimuste voor, kus eh, on siis sisulisemad küsimused. kui teile sobib niisugune tööviis, siis teeksimegi nii ja kõigepealt annaksin sõna proua Bauerile. suur tänu aitäh, härra minister, selle sissejuhatuse eest. ma arvan, et te rääkisite väga paljudest teemadest ja see on väga tervitatav. ma tahaksin nimetada kaks aspekti, mis on omavahel seotud. esimene puudutab Euroopa kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta strateegiat. selles strateegias on teatud vasturääkivused. me tahame eh, suurendada tööhõive määra ja sündide määra. aga mulle tundub, et praegusel hetkel on teie prioriteedid küll õigesti paika pandud. Teie tahate omavahel ühitada pere ja tööelu. see on uus element. ja sellega seoses tõite te sisse veel selle momendi, mis on ka uus et te tahate kahe tuhande kuuenda aasta eh, soolise võrdõiguslikkuse paketi läbi vaadata. kas te, on mingisuguseid uusi ideid, kuidas eh, ühitada eh, töö ja eraelu niimoodi, et kumbki ei kannataks? ning teine küsimus puudustab seda soolise võrdõiguslikkuse pakti. nii palju kui mina mäletan, me jõudsime sellega kolmepoolsete läbirääkimiteni ja nüüd ma tahaksin küsida sotsiaalpartnerite küsimus eh,, tahaksin käsitleda sotsiaalpartnereid. kas te tahaksite pidada läbirääkimisi äh, sotsiaalpartneritega selle teksti uuesti sõnastamise puhul eh,? see on väga tore, et te seostate seda Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga, sest teie teate ja meie teame ka väga hästi, et see strateegia ei nimeta üldse eh, olulisi küsimusi, nagu on sooline võrdõiguslikkus. kuigi tööhõive seisukohast või demograafiliste küsimuste lahendamiste seisukohast on see keskse tähtsusega küsimus, millega me peame tegelema. sellepärast ma tervitan teie lähenemist ja mul on tõepoolest väga hea meel, et need kaks ele elementi ühendada, aga küsimus on selles, kuidas. suur tänu, proua Bauer. ja nüüd äh, proua Tomson suur tänu teie väga eh, põhjaliku üle, e, ülevaate eest. Eh, teie nimetasite siin eh, ka seda valdkonda, et kõik peab olema seotud soolise võrdõiguslikkusega ja see on olemas teie programmis. tõepoolest, sooline võrdõiguslikkus on väga oluline. tahaksin tänada teid ka selle eest, mida te ütlesite vägivalla kohta, sest tõepoolest eh, eh, selle asja eh, alustas Hispaania, jätkas Belgia, aga teema on ikkagi väga suur, probleem on lai terves Euroopas see on üks osa naiste inimõiguste rikkumisest ja ma tahaksin küsida, kas te kavatsete toetada parlamendis tehtavat tööd tegemist on Euroopa direktiiviga ja see puudutab just nimelt naistevastast vägivalda. kas te toetate seda? ja siis te ütlesite alguses, kui te hakkasite sõna võtma, et on väga oluline toetada ja tugevdada naiste rolli otsuste langetamises. otsuste langetamine on ka kahe tuhande kümnenda, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta komisjoni strateegiasse kirja pandud ja äh, see äh, on tõepoolest äh, oluline strateegia paljude valitsuste jaoks Euroopa Liidus. me oleme näinud, et Hispaania valitsus on võtnud vastu otsuse et, et viiskümmend protsenti valitsuse liikmetest peavad olema naised, siis Sarkozy on teinud samasuguseid samme, minu valitsus Taanis on astunud, on läinud sedasama teed igatahes eh, on eh, väga veider, et teie valitsuses on ainult mehed, kas te võiksite selgitada, eh, kuidas teil need asjad on korraldatud, sest see nagu ei vasta teie eesmärkidele või teie kavatsustele eesistuja ajal, et hõlmata naisi otsuste langetamisse rohkem. suur tänu, proua Tomson ja nüüd proua Bilbao liberaalide nimel. suur tänu. aitäh ettekande eest, aitäh nende selgituste eest, mis te andsite, härra minister. ja ma ütlesin, et kui asi on teoreetiline, siis siin komisjonis on kõik nõus teie sõnadega. aga võib-olla me oleme natukene väsinud sellest, et et alati, mis me kuuleme, on see, millega me nõus oleme, aga tegelikult meil on vaja tegevusi ja natukene teie kõnest jäi puudu just seda konkreetsusest. mida te siis eh, kavatsete teha oma eesistumise ajal? Teie nimetasite siin kaks, kahte punkti üks nendest oli siis emapuhkus. ja täiesti õige, sellega seoses on väga palju probleeme. aga mina tahaksin teada, mida teie konkreetselt ette võtate, analüüs on nüüd üks asi kõik algatused, mis on heaks kiidetud ja nende juurde tagasi minemine on väga tore, aga kas me ei võiks olla siiski konkreetsemad, mida te kavatsete ette võtta selleks, et, et teie eesistumise ajal toimub siiski dokumendi heakskiitmine. Te muidugi ütlesite, et te ei taha liiga palju lubada, sest et te teate väga hästi, millised on takistused sellel teel ja ma saan sellest täiesti aru, sellepärast et ega kuus kuud ei ole pikk aeg. ja nüüd puuetega inimeste kaitse, ma toetan täiesti seda, mida te ütlesite. puuetega naised langevad topelt diskrimineerimise alla. emapuhkus, isapuhkus. Äh, ma tahaksin küsida teie käest, et äh, kas te nüüd ei tooks välja põhiprobleemid millised on liikmesriikide äh, põhiprobleemid, millised on erinevused liikmesriikide vahel ja milline on siis väljavaade, et ähm, me lõpuks kokkuleppele jõuame? Teie ütlesite, et liikmesriikide vahel on erinevused ja neid erinevusi tuleb ka austada. aga siin ma näen vastuolu. me alati kuuleme seda, et me peame edendama võrdsust, mis on inimõigus aga mulle tundub, et me peame eh, olema põhimõtete rakendamisel järjepidevamad ja rangemad. kui te räägite diskrimineerimisest, siis dire-, eh, diskrimineerimisega on vaja tegeleda otseselt. tegemist on ikkagi inimõigusega. loomulikult me võime öelda, et liikmesriigid erinevad. aga nüüd teine küsimus on meeste hõlmamine teatud algatuste puhul, sest see alles tagab meile tõelise võrdsuse. suur tänu ja nüüd proua Kolnilsen Roheliste nimel. suur tänu. mina tahaksin eh, ka käsitleda mõlema direktiivi, mida te siin nimetasite ja minu arvates teie jutt oli üsna ärevussajav. emapuhkuse direktiiv, ma olin väga äh, pettunud nende arutelude üle, mis toimusid äh, nõukogus ja e, liikmesriigid ütlesid, et hoopis komisjoni, e, komisjoni tekst on tunduvalt parem, mille alul, mille alusel läbirääkimisi ei pidada. minu arvates on see solvav, sellepärast et lihtsalt nõukogu e, ei arvesta, mida meie parlamendis ütlema sest tegelikult ikkagi asi toimub niimoodi, et ettepaneku teeb komisjon, meie inimeste, kodanike esindajatena täiendame seda ja siis sellele reageerib ähm, nõukogu, nemad ei reageeri mitte komisjoni ettepanekule. ma loomulikult saan aru, et nõukogus kujunevad asjad väga raskeks, sellepärast et liikmesriigid on äärmiselt erinevad, kuid siiski ma loodan, et Ungari eesistujana teeb kõik, mis võimalik, et selle protsessi käigus me jõuame ühisele arvamusele, arvamusele, mis austab Euroopa Parlamendi arvamust ettepanek ei ole lihtne, äh, kuid äh, ma arvan, et ähm, rääkida seda, et peaks minema komisjoni ettepaneku juurde tagasi, on selline asi, mida ei tohiks isegi avalikkuse eest nimetada. nüüd diskrimineerimisvastane võitlus äh, väga hea, et siin koondatakse tähelepanu puuetega inimestele. ma täiesti toetan seda. mulle tundub, on äärmiselt oluline, et see direktiiv äh, oleks hõlmatud minu arvates äh, on siin äh, diskrimineerimise osas suuri vajakajäämisi ning tõepoolest puuetega inimesi on vaja integreerida. ma loodan, et te saavutate edu aga eh, ärge siis eh, unustage, et ega Saksa valitsus alati võimule ei jää. nüüd kolmas küsimus puudutab eh, Ungarit. mina kuulsin, et üks Ungari no ämmaemand arreteeriti sellepärast, et ta aitas ähm, naist kodus sünnitada ja väga paljud naised ju sünnitavad kodus, näiteks mina sünnitasin kolm aastat eh, tagasi kodus ja ma olen tõesti eh, šokeeritud sellest, et teil on mingisugused seadused, mis keelavad kodus sünnitamist. mida teie arvate sellest, kas tõesti naistel ikkagi, mis teie arvate, kas naistel peaks olema valik, vaba, vabadus valida, kus ta sünnitab? suur tänu ja nüüd proua Figueiredo. suur tänu, aitäh, et te mulle sõna andsite. Eh, lugupeetud minister, mina tahaksin jätkata nendest küsimustest, mis juba eh, esitati nii et minu küsimused on jätkuks eelnevale. kõigepealt inimesed on mures emapuhkuse direktiivi pärast. ja selle emapuhkuse osas, millega tuli välja parlament. mina tõepoolest tahaksin saada teada, mida te ka kavatsete teha, arvestades parlamendi ettepanekut, mitte komisjoni ettepanekut. teine küsimus on järgmine kuidas jääb diskrimineerimisega, see süveneb naiste puhul, kes töötavad. rääkigem siin äh, juures äh, palkadest ja äh, rääkigem ka sellest, et naiste töökohad on ebakindlad naised, kes on vaesuses, peavad eh, võtma vastu väga ebakindlaid töökohti ja üleüldiselt naised on vaesemad. juba kolleegid ütlesid, et eh, Euro-, et Euroopa eh, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ei räägi üldse soolisest võrdõiguslikkusest. see tekitab suurt muret ja minu küsimus on järgmine. milliseid konkreetseid samme Ungari eesistujana astub nende initsiatiivide osas, mis tooksid kaasa käega kutsu-, käegakatsutavaid tulemusi. võib-olla nõukogu eh, peaks muutma oma lähenemist, võib-olla eh, teie peaksite midagi tegema, et eelarves oleks midagi positiivset selles vallas nii et võrdõiguslikkuse küsimus on väga oluline ja see seostub ka koolituse ja haridusega. võib-olla te saaksite vaadata, millised oleksid käegakatsutavad meetmed võitlemaks erinevuste vastu palgatasemetes, naiste vaesuse vastu väga kena on, kui me kõik paneme äh, paika paberil, aga möödunud aastal oli meil Euroopas äh, vaesuse vastu võitlemise aasta. ma tahaksin teada, millised on need äh, praktilised sammud, mida teie astute poole aasta jooksul. me saame loomulikult aru, et te tahate selle lühikese aja jooksul viia ellu paar praktilist meedet. kõnelejad katkestatakse Sr. Eh, Ministro, terminamos a primeira ronda de perguntas. see oli siis esimene küsimuste voor, härra minister. ja enne, kui nüüd paluda teil vastata, kuna paljud äh, minu kolleegid viskasid siin emapuhkusele ja sellega seotud direktiivile ja kuna mina olen raportöör sellel teemal, siis ma küsiksin ministri käest, millist edasiminekut te ootate oma eesistumise ajal, sest teie ettekandest me saime aru, et te olete oma, et ei ole oma ootusi väga kõrgeks seadnud. Teie eh, tahate mm, konstruktiivset arutelu ja te kardate, et eh, oma eesistumise ajal te selle teemaga lõpule ei jõua. Teie rääkisite, et teema on keeruline, et arvamused on lahknevad liikmesriikides on erinevad traditsioonid, aga väga konkreetselt, mida siis me võiksime oodata, et juhtub teie eesistumise ajal emapuhkuse direktiivi vallas? ja teiseks, mind natukene üllatab see, mida ma kuulsin, Ungari valitsus hiljaaegu eh, parandas eh, oma eh, seadust, pikendas emapuhkust. see tähendab, et te olete midagi teinud selles osas, et võidelda demograafiliste probleemide vastu ja nüüd eh, ma näen siin teatud vastuolu, eh, sellist sidususe puudumist teie sõnade vahel ja see, mida te olete kodus teinud. kuigi parlamendi ettepanek pikendab emapuhkust eh, ta pikendab seda rohkem, kui komisjoni ettepaneku alusel seda tehakse, siis on samamoodi õige see, et emapuhkust väga pikaks venitada ei taheta, sest see takistab naistel tagasipöördumist tööturule. sest nendel on, naistel on ju vaja meestega võrdsel alusel osaleda tööturul. aga selleks, et eh, perekonda kaitsta, et suureneks sündivus, peab olema emapuhkus, peab olema ka isapuhkus ja need peaksid olema eh, niisugused, mille eest ka inimestele makstakse täiel määral. sest et laste, eh, sest perekondadel peab olema eh, võimalus ju eh, saada lapsi ja, ja mitte langeda vaesusesse, nii et, et härra minister eh, Eh, millised on teie ettepanekud ja teie ootused oma töö suhtes? olles teid ära kuulanud, olen ma natukene pettunud ja võib-olla nüüd teie selgitused, vastused küsimustele eh, näitavad meile tuleviku eh, ro roosamas valguses emapuhkuse osas suur tänu! aitäh nende küsimuste eest! nüüd proua Bauerile ütleksin ma nii töö ja eru, eraelu ühitamise kohta, et meil on väga hea meel, et te mõistate, eh, et me eh, püüame olukorda lahendada, meil on kahene lähenemine, me tegeleme nii tööturuga me tahaksime, et tööhõivekomisjon osaleks selles töös ja siis veel see teine pool on perepoliitika. me äh, arvestame kahtlemata seda mõlemat poolt, kui me selle teemaga tegeleme. ühte ilma teiseta ei äh, ole võimalik ellu viia, nii nagu te ütlesite. me ju teame, et naiste olukord tööturul on niisugune, et seda mõjutavad väga tõsiselt kodused kohustused. me teame, et naiste ja meeste tööjaotus ei ole võrdne, sellepärast naiste olukord on tunduvalt keerulisem, ebastabiilsem. ja me oleme näinud, et naised loobuvad Eh, eh, perekonnaelust selleks, et oma karjääri edendada, aga see on kõik väga halb. me arvame, et Euroopa tasemel on vaja panna paika prioriteedid, tegeleda algatustega, õppima üks, me peame õppima üksteiselt, me peame koordineerima tegevusi. me toetame seda, et Äh, lapse hooldust pakutakse rohkem, see on keskse tähtsusega, et naised saaksid kodu ja tööelu ühitada. me toetame ka E, erinevate puhkuste mm, olemasolu, mida siis erinevad pereliikmed saaksid kasutada selleks, et e, pere eest hoolitseda, aga siin on väga suured erinevused liikmesriigiti. meile tundub, et on vaja tagada e, ka eh, puhkus siis, kui on vaja kellegi eest perekonnas hoolitseda, sest tavaliselt seda teevad ainult naised, kes hoolitsevad kellegi teise pereliikme eest. me peame konsultatsioone sotsiaalpartneritega, aga nemad ei kirjuta sellele paktile loomulikult alla. nüüd proua Tomson kõigepealt aitäh et te hindate neid samme, mida me kavatseme astuda selleks, et võidelda naistevastase vägivallaga ja selles osas, mis puudutab naiste rolli otsustamises, siis ma ütleksin, et on olemas teatud halduslikud eh, instrumendid, mis võimaldavad seda teha, üks asi on kvootide süsteem ja teie rääkisite, viitasite ka kvoodisüsteemile aga ma rõhutaksin siin üht asja. uuringud näitavad, et ei kodanikud ega valitsused ei tea seda, kuidas need kvoodid praktiliselt töötavad. tegelikult meil on vaja sellist infokampaaniat kvootide osas, sest tegemist on siiski kasuliku vahendiga, mis võimaldab tagada võrdseid võimalusi. ning see aitab kaasa naiste rolli suurenemisele otsustamise juures, sest meil on vaja luua või võrdsed võimalused ning kui on olemas võrdsed võimalused, siis saab, siis saavad ka naised rohkem osaleda otsuste tegemises meil on vaja teada, millised on erinevate eh, liikmesriikide kogemused, arvestama siin eh, nende kogemuste erinevate aspektidega ning siis me saame näha, kuidas kõige paremini on võimalik toetada naiste rolli otsuste tegemisel. ja siis jälle tuleme tagasi direktiivi eelnõu juurde eh mis puudutab vägivalda. meie tahaksime seda seostada eh, soolise võrdõiguslikkuse paktiga, ilmselt eh, seda toetab ka komisjon. mis nüüd puudutab Ungari valitsust, Ungari valitsuse koosseisu, siis ma arvan, et eh, mingit erilist ähm, põhjust, miks meie valitsus selline on, ei olnud, lihtsalt ajalooliselt kujunes asi niimoodi välja. just niisugusel kujul ta siis praegusel hetkel meil ongi, aga see ei tähenda üldsegi seda, et äh, me ignoreerime neid küsimusi, mis on seotud naiste rolli edendamisega. me arvame, et naisi peab tooma otsustamise juurde, lihtsalt praegusel hetkel oli tegemist asjaolude eh, kokkulangevusega, et meie valitsuse koosseis on niisugune, nagu ta praegusel hetkel on. Um, um, äh, äh ja siis vastates veel proua Bilbao küsimusele, teie küsisite ÜRO, kuidas on asjad ÜRO konventsiooni ratifitseerimisega, mida me kavatseme teha. Ungari on tegelikult eh, olnud eeskujuks, meie olime esimesed, kes selle eh, konventsiooni ratifitseerisid, konsultatsioonid toimuvad ka teiste liikmesriikidega ja kui on mit-, on mõningased õiguslikud ebaselgused, siis me oleme nõus inimestele asju seletama ja siis veel puuetega inimeste kaitse, see jääb meil kindlalt päevakorda. järgmine küsimus puudutas jälle emapuhkust ja ma arvan, et me ei tahtnud kedagi solvata. me ei tahtnud solvata öö, ka Euroopa Parlamendi liikmeid. lihtsalt me tahtsime teid informeerida oma positsioonist, oma lähenemisest, mis puudutab komisjoni ettepanekut. me tahame pidada läbirääkimisi nõukogus, kuid me tahaksime uuesti vaadata läbi komisjoni esialgse ettepaneku liikmesriikide esimesed reaktsioonid nõukogus olid sellised, et edasiminekut me ilmselt ei saavuta, kui me kasutame parlamendi muudatusettepanekuid. meie ei taha taganeda, tegemist on e, tõsise teemaga, aga samal ajal ka väga keerulise teemaga. majandusolukord on raske paljudes liikmesriikides on rakendatud kokkuhoiumeetmeid ja elu on igal pool raske ja see teeb ka meie töö raskemaks. Eh, proua Kornelisson küsis, mikspärast me just eh, tõime tähelepanu keskmesse puuetega inimesed selles diskrimineerimisdirektiivis. oma sissejuhatavas kõnes eh, ma ei jõudnudki sellele viidata, aga me tahame jätkata edasi Belgia eesistuja tööd. nii et järjepidevus Eh, aga ka eh, puuetega inimeste kaitse ja aitamine on meie jaoks eh, prioriteet, see on ka Ungaris meil prioriteet ning me siis korraldame paralleelselt meie muude püüdlustega me peame mõtlema veel igasugustele teistele direktiividele, meil on see diskrimineerimisdirektiiv, mis eh, tähendab diskrimineerimine eh, etnilise kuuluvuse alusel, ka sellega me tegutseme edasi. ja nüüd proua Figoreidole eh, vastaksin ma nii ema-isa puhkuse kohta et Eh, me tahaksime isapuhkust samamoodi hõlmata selle direktiiviga. siin võivad tekkida õiguslikud probleemid. sellepärast, et eh, direktiiv tegeleb just naiste tervise eh, probleemidega, nende turvalisuse küsimustega ja isapuhkust sinna sisse kirjutada on sellepärast raske. meil ei ole isapuhkuse vastu mitte midagi, aga ma arvan, et me peaksime leidma mingi teise õigusliku raamistiku isapuhkuse käsitlemiseks, selle jaoks on vaja teistsugust õiguslikku alust, võib-olla me võiksime rääkida hoopis vanema puhkusest ja siis see hõlbaks, hõlmaks ka isapuhkuse. niisugune on meie algne seisukoht. aga me oleme valmis liikmesriikidega pidama konstruktiivset arutelu. ja siis eh, küsis eh, proua esinaine meie käest, mikspärast me ambitsioonikamad ei ole. noh, sellele ma vastaksin nii, et täna esindan ma eesistujariiki ja meil on vaja saavutada ühispositsioon kahekümne seitsme liikmesriigiga. kui oleks tegemist ainult ühe riigiga, nii-öelda Euroopa Liidu riigiga, siis me võiksime olla ambitsioonikamad siis me võiksime isegi minna kaugemale kui see sellest, mida pakub välja Euroopa Euroopa Parlament, aga praegusel hetkel ikkagi eh, see liikmesriikide suur arv seab meile eh, teatud piirangud, valitsused tulevad, lähevad loomulikult, eh, Saksa valitsus asendub, aga ega siis asi ei ole ainult Saksamaas. ja siis oli veel küsimus, et küsimusi, mis puudutasid Ungarit, puudutasid seda ämmaemandat. ja ma ütlen teile nii, et eh, veel ei ole vastu võetud, aga juba on valmis eh, uus eh, seaduseelnõu, see on praegu valitsuse laual ja siis on võimalik eh, ka kodus sünnitada eh, tegelikult ei olnud niisugust seadust, mis oleks selle keelanud naised sünnitasid ka kodus, aga praegusel hetkel on ette valmistatud uus eh, seaduseelnõu, vastu ta veel võetud ei ole, parla-, eh, valitsus praegu tegeleb sellega ja seal on paika pandud tingimused. Eh, kodusünnituse jaoks ja me püüame igat moodi vähendada lastele ja emadele mm, ohtu. Eh, vamos dar agora início à segunda... suur tänu, ministrid ja nüüd siis teine küsimuste voor. suur tänu. suur tänu härra ministrile ettekande ja küsimustele vastamise eest. nüüd on meil kindlasti palju selgem arusaam Ungari eesistumisest, aga meil on ikka mõned mureküsimused ka Te rääkisite koduvägivallast ja palgaerinevustest naiste töölevõtmisel ja kõik teie mõtted olid väga head, kavatsused head. seda, sellega olid rahul ka eh, meie eelkõnelejad, aga mulle tundub, et mõned aspektid on ikka veel puudu teie dokumentidest ja võib-olla te saaksite meile selgitada seda ja seetõttu on mul ka üks üldisem küsimus. see on seotud veidi kõige sellega, mis puudutab naiste vähest esindatust valitsuses ja mulle tundub, et naiste kaasamine on ikka veel problemaatiline, see on väga üldine küsimus, aga võib-olla on teil mingeid mõtteid selle kohta. millist rolli näeb naiste jaoks ette Ungari valitsus ühiskonnas? ma olen saanud aru, et Ungaris on ka kava eh, sätestada loote juriidiline staatus eostamisest alates, aga ma olen natukene mures, sellepärast et see võib eh, abordi keelustamiseni viia ja ähm, ilmselt sellega seoses võib suureneda ka illegaalsete abortide arv, mis ohustab nii naiste kui laste elusid ma tahaksin teada, mis te arvate sellest ja kas te tõesti tahate seda saavutada, teie kui riik, kas te tahate tõesti selles suunas liikuda? ja veel üks küsimus, ma usun, et Ungari parlamendis üks minister rääkis, et äh, tema on selle poolt, et naised saaksid poole kohaga töötada või osalise tööajaga töötada, et nad saaksid ka laste ja pere eest hoolitseda kas te arvate, et niisugune lähenemine on õige ja kas selle tulemusel on perekonnad siis tulevikus õnnelikumad ja lapsed samuti? ja tahaksin veel rääkida Euroopa Liidu küsimustest, rääkisite Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend elluviimisest ja samas huvitab mind seoses naistega, kuidas Barcelona eesmärke saavutatakse suur tänu. järgmine kõneleja, proua Snežin. suur tänu. tegemist on tõsise probleemiga, kui me räägime soopoliitikast, see võib tekitada vastuolusid ja võib-olla tõesti peaks valitsuse koosseisu muutma, see ei ole ju nii liht-, keeruline. samas peab tunnistama, et väga hea, et Euroopa, vabandust, Ungari valitsus on oma prioriteediks võtnud naistevastase vägivalla vastu võitlemise on, aga võib-olla on siiski nii, et, et nagu mõnes liikmesriigis, nii ka Ungaris, on eh, naistevastane vägivald institutsionaliseeritud, nimelt eh, on vastu võetud seadusi, mis keelustavad abordi. muide, minu koduriigis on see olemas ja sellel on eh, tõesti kohutavad tagajärjed. kas Ungari valitsus saab garanteerida Ungari naistele turvalise abordiõiguse, võttes vastu äh, prioriteetselt vastavad õigusaktid. kas eh, eesistujamaana kavatseb Ungari sellele temaatikale ka tähelepanu pöörata, sest eh, naiste reproduktiivõigused on ikka veel pärsitud mõnedes liikmesriikides kui, kui tõesti abordid keelustatakse, siis vähenevad naiste õigused võrreldes meestega ja e, tekib olukord, kus rasedus iseenesest on nagu diskrimineeriv nähtus, nähtus. kas eesistujamaa soovib likvideerida sellise absurdse olukorra, et e, kus e, rasedaid naisi koheldakse erinevalt meestest? suur tänu. proua Jimenez. suur tänu. sooviksin tänada härra ministrit, kes tuli täna meie ette kõnelema. nii nagu ka eelkõneleja, tahaksin ma teid tänada teie sõnavõtu eest et kõik need teemad, millest te rääkisite, on väga, meie komisjoni jaoks väga olulised. Need on meie igapäevatöö ja mul on hea meel ka, et te rääkisite Euroopa Liidu arengutest üldiselt, see puudutab kogu ühiskonda. näiteks niisugune küsimus nagu perevägivald. mina olen kaasraportöör Euroopa kaitsemääruse teemal, see puudutab vägivalla ohvrite kaitset ja see määrus peaks aitama inimesi, eri, eriti naisi, kelle puhul siis äh, lähenemiskeeld äh, osutub nagu kaitsvaks meetmeks üle kogu Euroopa Liidu ja äh, libekomisjoni liikmena äh, oli mul võimalus ka justiits- ja siseministritega nendel küsimustel kõnelda ning äh, kõnelustes selgus, et äh, on lootust, et Ungari kui eesistujamaa kavatseb ohvri temaatikaga edasi tegeleda ning see kaitsemäärus, mis sai laiaulatusliku toetuse ula-, osaliseks Euroopa Parlamendis, tuleb arutusele eh, kogu paketi raames ja probleeme ei tekita. aga ma tahaksin ikkagi rohkem kuulda sellest. ning mind huvitab samuti, kas Ungari eesist-, eesistumise ajal on võimalik eh, nõukogus edasi minna lähenemiskeelu määrusega see puudutab vägivalla ohvrit, ohvriks langenud naiste kaitset kogu Euroopas. suur tänu, proua Padopoulou. suur tänu teie sõnavõtu eest soolise võrdõiguslikkuse küsimust ma eriti ei märganud teie programmis, aga äh, ma usun, et teie prioriteedid on väga ambitsioonikad, need puudutavad eelkõige ühiskonda tervikuna, te räägite peresõbralikkusest, te räägite puuetega inimeste diskrimineerimise vastu võitlemisest ja võitlusest vaesuse vastu, aga mind huvitab kuidas praktiliselt kõiki neid küsimusi lahendada. nii nagu mina aru sain, ei ole naiste jaoks otsuste tegemise protsessis kvoote Ungaris sisse seatud, aga milline on naiste tööga hõivatuse protsent Ungaris ja palju on naisi Euro-, Ungari parlamendis. kuidas te valite naisi, muidugi naisi saab mõjukatele positsioonidele ka määrata, aga kui naised otsuseprotsessis osalevad, siis äh, oleks veel parem ja mind huvitab, kuidas teil need protsessid toimuvad, kas te ma tean, et te soovite peresõbralikku ühiskonda luua, aga millised on täpsemalt teie prioriteedid, sest ma mõistan, et kõike, mida te soovite ju kuue kuu jooksul ellu viia ei saa. suur tänu. proua Blum. suur tänu, proua esinaine. tahaksin härra ministrit tänada, sest ma eh, kuulasin teid ka eile tööhõivekomisjonis ja nüüd ma jätkan oma emakeeles härra minister. kuulasin teie sõnavõttu, olen lugenud ka Ungari eesistumise sotsiaalpoliitika prioriteete. ja täna te rääkisite kolmest kõige olulisemast prioriteedist, mis on seotud soolise võrdõiguslikkusega. lubage mul siinkohal kaks küsimust esitada. kõigepealt soolise võrdõiguslikkuse küsimuse läbivaatamine strateegia kakskümmend kakskümmend raames ja äh, vastavasisulise pakti vastuvõtmine. Teie käest juba küsiti selle kohta ja te vastasite, et pakk ei nõua sotsiaalpartnerite poolt allkirjastamist. aga miks? ja teiseks naiste olukord tööturul. mind huvitab, kas teie eesistumise ajal esitatakse meile ka mõned konkreetsed algatused selleks, et vähendada palgavahet meeste ja naiste vahel tööturul. suur tänu! suur tänu! Jana Sutakis, palun! suur tänu! vabandage, et ma hiljaks jäin ma tegelen naisettevõtluse küsimusega ja just väikeettevõtjate küsimusega ja eile toimus Ungaris VKE-de debatt, seal räägiti laenudest ja sellest, kuidas üks inimene ei saanud laenu, pidi oma eh, õemehelt paluma, et, et see garanteeriks tema eh, laenu ja seetõttu huvitab mind, kas teil on mingisuguseid huvitavaid kogemusi laenu andmisel? kuidas laenu andmine toimub, kas äh, naisettevõtjad saavad lihtsalt laenu, kas te jagate ka kogemusi vabaühenduste ja ministeeriumide vahel? tänan. suur tänu. nüüd hakkab meie arutelu lõpule jõudma ja e, e, annan sõna kokkuvõtteks ja vastusteks härra ministrile. siin küsiti isapuhkuse kaasamise kohta direktiivis, see on ju justiitsküsimus ja tõesti tahaksin öelda, et õiguslik alus vastaval direktiivil või vanemapuhkuse direktiivil on olnud väga lai. seda on laiendatud ja see võimaldab ka kaasata Äh, selle direktiivi alla isapuhkust ja neid meetmeid, mis aitavad töö ja pereelu ühitada. ja samuti tagada seega soolise võrdõiguslikkuse. aga nüüd sõna on teil, härra minister, et küsimustele vastata, palun. suur tänu kõigepealt vastaksin proua Hannipoolile. Te küsisite võrdsete võimaluste kohta naiste jaoks ja ma arvan tõesti, et see teeme, temaatika on väga oluline. ma olen saanud mitmeid küsimusi Ungari olukorra kohta üksikasjalikult äh, ma ei saa teile siin kõigest rääkida, aga kõige olulisem on, et valitaks et, et naistel oleks valik. Ungaris me tahaksime, et naised saaksid ise valida, kas järgida traditsioonilist elustiili või ühitada pereelu karjääriga. naistel peab olema valikuvõimalus meil on väga palju neid, kes toetavad traditsioonilist elukorraldust. parim lahendus on toetada mõlemaid arenguid, seega me ei saa ohverdada ei üht ega teist, ei perekonda ega karjääri. Te rääkisite Ungari parlamendis eh, peetud sõnavõtust. kahjuks tõesti, eh, Ungaris on meil väga vähe naisi, kes osalise tööajaga saavad töötada, sest eh, niisuguse töökorralduse järele on väga suur nõudmine ja see oleks ka lahendus, kuidas kaasata naisi rohkem tööturule. Ungari ei ole kindlasti hea õpipoiss olnud niisuguste kogemuste ülevõtmisel, aga me püüame olukorda parandada. see ei ole ka kindlasti mitte ainus võimalus naistele ja me ei saa ka naisi kohustada osalise tööajaga töötama. minu käest küsiti ka põhiseaduslike arengute kohta põhiseadus on nüüd uuesti sõnastatud, aga detaile pole veel täpsustatud. seetõttu ei saa ma teilegi täpsemat ülevaadet anda nendest põhiseaduslikest üksikasjadest sain samuti ühe küsimuse mis puudutas valitsuse koosseisu. ka seda ei soovi ma kommenteerida eesistujamaa ei taha liikmesriikide pädevust puudutavatesse küsimustesse sekkuda ja läheksin edasi järgmise küsimusega, mis puudutas perevägivalda. usun, et ohvrikaitsepakett on juriidilise küsimusena väga oluline. Te rääkisite, et te olete kohtunud ka siseministriga. usun, et see jääbki just siseministri pädevusse, see küsimustik. aga ka meie peame neid teemasid arve, arvestama sest me soovime naisi ka-, kaitsta ja mm, me ei taha rääkida naistest ainult katastroofi ohvritena. tahame teha kõik selleks, et ära hoida naiste langemist vägivalla ohvriks. selleks on vaja loomulikult ühiseid jõupingutusi. ning see on ülimalt tähtis teema ka eesistumise programmis. nagu ma juba ütlesin, naistevastast vägivalda tuleb ennetada. me soovime ära hoida traagilisi olukordi. ja nüüd soolise võrdõiguslikkuse temaatika, võrdsed võimalused, peresõbralik praktika ja meie prioriteedid. oleme punkt punkti haavad oma prioriteedid töökavas paika pannud ja peresõbralik praktika sooline võrdõiguslikkus on kõik meie jaoks võrdselt tähtsad küsimused. usun, et need ongi kõige olulisemad teemad, millega Ungari eesistujamaana tahab tegeleda. Kütülöös ja Budapestis tahaksime nendest rääkida konverentsidel. ja nõukogus tahame ka just nendele teemadele rõhuda soolise võrdõiguslikkuse pakti küsimusele vastaksin järgmist. sisu osas ma praegu midagi täpsemat teile öelda ei saa. aga me usume, et äh, on väga vajalik ära kasutada kõiki võimalusi, millest me siin rääkisime, et vähendada naiste ja meeste vahelist palgavahe, et suurendada naiste osalemist tööturul, otsuse tegemise protsessis, riigiasutustes ning vältida ka naiste vastast vägivalda. soolise võrdõiguslikkuse pakt läheb vastuvõtmisele nõukogusse poliitilise, ministrite poliitilise avaldusena. proua Janakutakis küsis naiste ja naisettevõtluse kohta. Läheme edasi samm-sammult et parandada naiste olukorda, loomulikult Ungari toetab väikseid ja keskmisi ettevõtteid, kui te räägite Ungarist, ja eh, riigiabi ning laenude andmise puhul tahaksin öelda, et need ei ole seotud mingisuguste sooliste eelistustega, need on nii-öelda neutraalsed teemad ja kui ma nüüd tagasi tulen Ungari valitsuse ja valitsussüsteemi juurde, siis kui neid ka valitsuses esindatud ei ole või on vähe, on nad ettevõtluses siiski esindatud. valitsus ei ole siiani mingeid erilisi naisettevõtjaid soo-, soodustavaid et-, meetmeid võtnud, aga me teame, et väga paljud naised osalevad ettevõtluses, me toetame naiste äh, organisatsioone ja, ja mitmeid vabaühendusi, kodanikuühiskon-, organisatsioone, kus naised osalevad samuti küsiti minult, kui palju naisi on Ungari parlamendis ja milline on naiste osalusprotsent tööturul. ja kas see osalusprotsent on piisav? meie kindlasti soovime suurendada naiste osalemist tööturul. seetõttu on vaja võtta meetmeid, et ühitada pere ja tööelu me peame leidma selle jaoks õige metoodika ning lahendused ja loomulikult soovime neid meetmeid kasutada nii oma eesistumise ajal kui ka kodus, et naiste ja meeste vahelised niisugused meetmed oleksid tasakaalus minu käest küsiti ka teatud direktiivi õigusliku aluse kohta, aga see teema läheb edasi veel läbirääkimisele. suur tänu, härra minister. härra Blum soovib ühe täiendava küsimuse esitada, palun, palun. suur tänu, härra minister Te tunnistasite, et paktile ei kirjuta alla sotsiaalpartnerid. seega, kui sotsiaalpartnerid ei kirjuta alla, siis äh, jääb see äh, ministrite poliitiliseks tahteavalduseks, aga minu arvates tule, tuleks isegi, tuleks siiski sellele paktile ka sotsiaalpartnerite allkirjad võtta. suur tänu, proua Blum, härra minister, vastake palun. aitäh. Äh, muide, ka eelmisel paktile ei kirjutanud sotsiaalpartnerid alla, nii palju kui mina tean, aga ma saan teie küsimusest täiesti aru. Äh, sellel paktil peab kindlasti olema teatud kaal. suur aitäh teile, härra minister, oleme jõudnud põneva arutelu lõpule. seega suur tänu teile meie informeerimise eest. ja palju edu teile eesistumiseks. usume, et Ungari eesistumine saab olema positiivne ja toob palju head kõigile Euroopa kodanikele. Vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Lähme siis oma päevakorraga edasi. päevakorrapunkt number viis. Euroopa koostöö kutsehariduse ja koolituse valdkonnas, et toetada Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia rakendamist selle päevakorrapunkti osas, selle teema osas peame me esitama oma komisjoni arvamuse juhtkomisjonile, kelleks on tööhõivekomisjon ja tööhõivekomisjon tuleb kokku kuueteistkümnendal kuupäeval ja tegeleb selle küsimusega, meie ise aga peame otsuse ära langetama, hääletame homme ja dokumendil on esitatud kakskümmend üheksa muudatusettepanekut. nüüd annaksin aga sõna meie arvamuse koostajale, proua Shenissonile, kes viib meid kohe selle teemaga kurssi europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. minu raport räägib Euroopa Liidu koostööst selleks, et Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat ellu viia, aga seal pole piisavalt naiste koolitusest ja haridusest räägitud. samas vajab see teema tähelepanu meil ei ole konkreetseid ettepanekuid, et tagada ka hariduse valdkonnas ja koolituses naistele võrdsed õigused meestega. naiste kaasamine aktiivsele tööturule, naiste hõivamine mittetraditsioonilistes sektoris on kõik tähtsad, ikka veel ei arvesta naiste spetsiifilisi vajadusi, mis tulenevad pereelu ja elukorraldusest naisi suunatakse äh, väga sageli nii-öelda naiselike ametite poole, mida tasustatakse vähem äh, ja seetõttu on langenud naiste äh, osalus tööturul, naiste professionaalne ettevalmistus peab et, arvestama naisi kõigis vanuseastmetes, nii äh, äh, nende jõukuse taset kui ka äh, näiteks äh, tuleb arvestada puuetega naiste hõivamisega. oluline on anda naistele neile vajalik professionaalne haridus. Eh, samuti võimalused, et naised saaksid ise üksteist nõustada tööalal. rääkides Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast, on väga tähtis koordineerida eh, professionaalset eh, ettevalmistust tööturule minu arvates on nendel teemadel väga kokkuvõtlikult räägitud, aga meil on vaja niisugust nende mm, ettepanekute rakendamiseks ka äh, administratiivset toetust, suur tänu kõigile muudatusettepanekute eest, olen valmis nendele, äh, neid ära kasutama ja loodan, et te toetate minu raportit. suur tänu, proua arvamuse koostaja ja nüüd annan sõna proua Klaasile, kes on äh, Rahvapartei variraportöör selles küsimuses. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu ka meie raportöörile selle arvamuse koostamise eest. on kuus küsimust, millega, mida on väga hõlm, väga kõikehõlmavalt käsitletud, väga väheste sõnadega, te olete olnud väga tõhus oma sõnakasutuse osas, võrdsed võimalused ja kutseõpe naistele äh, on väga olulised ja väga hea on, et me oleme need küsimused tõstatanud sageli. Need punktid jäävad tähelepanu alt kõrvale ja ma arvan, et äh, meie roll on siin väga oluline. Need kuus äh, punkti on väga head ja mõistlikud, loomulikult on mõningaid võimalusi lisandusteks, kakskümmend üheksa muudatusettepanekut on kõik vastuvõetavad meie jaoks, me tahame, et saaks käsitletud naiste eriolukorda haridusmaailmas ja loomulikult igaüks meist tahaks mainida omaenda lemmikteemat ja muudatusettepanekutes on ju muudatusettepanekutest tuleb see väga hästi välja. me peame ka saavutama õige tasakaalu, kui me tahame, et naistel oleks juurdepääs kõigile töökohtadele. nii see praegu ei ole, sellepärast et stereotüübid mõjutavad meie maailma naistel äh, on raskem juurdepääs tehnilistele töökohtadele ja selles osas me peame midagi ette võtma, me peame püüdma stereotüüpe kummutada ja seda on võimalik teha siis, kui me ka kooliõpikutes, koolimaterjalides võtame seda arvesse ja võitleme nende stereotüüpide vastu me tahame oma koolitustes kõikide, ükskõik millise vanusega naistele soodustada interneti juurdepääsu, laia, lairibaühendus on väga oluline naiste jaoks, loomulikult naisi tuleb koolitada interneti kasutamise osas sageli, nad äh, naised ei ole väga mobiilsed, nad peavad kandma hoolt pere eest, on seega oma elupaigaga seotud ja naiste mobiilsus on midagi, mida me peame kindlasti arvesse võtma ja loomulikult naiste autonoomsus ja sõltumatus väärivad toetust. naistel puudub juurdepääs miljonitele eurodele mille abil tööturule juurdepääsu saavutada. kui naised loovad firma, siis on nende firmad sageli üsna väikese kapitaliga, väga väikesed ettevõtted, naised üritavad selle abil oma olukorda parandada, loodetavasti võlga sattumata, ja suur tänu veel kord arvamuse koostajale ja loodetavasti homse hääletuste tulemusena on meie arvamus oma nime väärt ja aitab äh, haridus- ja koolitustaset tõsta iseäranis äh, naiste hulgas äh, ja seda soolise, seda kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raamistikus. me tahame, et naiste võimalused oleksid võrdsed meeste omadega kõigis valdkondades Euroopa Liidus ja hästi koolitatud naistel on selleks paremad eeldused suur tänu, proua Kaas-Klaas ja proua Parvanova, palun. suur tänu, proua esinaine. ka mina tahaksin tänada arvamuse koostajat suurepärase töö eest ja mul on väga hea meel, et tema raport, tema arvamus ja minu muudatusettepanekud ja minu fraktsiooni arusaam kattuvad, mul on väga hea meel, et ta on minu muudatusettepanekutega nõus olnud ja ta on arvamusel, et minu ettepanekud toovad kogu dokumendile lisandväärtust. ja äh, olulised on seejuures haridus- ja kutseõppeprogrammid ja minu mõte äh, on loomulikult äh, põh-, ammutanud inspiratsiooni soovist tagada kõigile võrdsed võimalused, oleme sellest oma komisjonis korduvalt rääkinud, olulised on äh, seejuures iseäranis äh, vähemusrühmi, rühmade naised, ma tahaksin, et äh, meil oleks suurem koostöö äriettevõtetega, et koolitusega seotud probleeme lahendada ja kutsuda üles naisi rohkem kvalifikatsioone omandama kõikides töövaldkondades võttes arvesse kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, strateegia eesmärke ja põhieesmärki, olen teinud ettepaneku, mis aitab paremini naiste tööpuudust parandada ebatavaliste sektorite puhul, roheliste sekt-, töökohtade puhul, tehniliste sektorite puhul ja see teeb äh, ettepanekuid koolituse kohta, võttes arvesse tööturu vajadusi meil toimusid ju ka kuulut-, kuulamised, millest lähtuvalt me teame, et naised on alaesindatud mitte ainult kõrgetel juhtivatel ametikohtadel, vaid ka üldistel ametitel, üldiste ametite puhul, mis on seotud näiteks taastuvenergiaga, pangandusega, kõrgtehnoloogia valdkonnaga ja infotehnoloogia valdkonnaga ja selliste sektorite edendamine naiste hulgas on oluline ja naiste karjääri toetamine nendes sektorites hiljem on ka olulisel kohal. mul oleks väga hea meel, kui meie komisjon saadaks tugeva, jõulise sõnumi ja kinnitaks, et meie oleme oma tööle selles valdkonnas pühendunud. suur tänu veel kord arvamuse koostajale. suur tänu, proua Parvanova. proua Tšekova suur tänu. minu kommentaar on lühike. usun, et me ei peaks siin välja tooma konkreetset äh, loetelu konkreetsetest ametitest äh, või töövaldkondadest, äh, mis ei ole nii-öelda naiste töövaldkonnad, me peaksime, me ei peaks ütlema, et äh, naised äh, peaksid olema rohkem aktiivsed äh, madaliku süsiniku tootmisega ametipostidel. ma arvan, et nii täpseks me ei peaks minema, loomulikult me tahame, et naised oleksid aktiivsed koolituses, kutseõppes ja seda ka vähem traditsiooniliste naisteametite ja naistevaldkondade puhul, kuid ma arvan, et kui me siin liiga täpseks läheme, siis meie arvamus täiskogul ei saa eduka vastu või sooja vastuvõtu osaliseks. suur tänu! ja äh, suur tänu, proua Tšekova, ütleb proua esinaine ja nüüd annaksin sõna komisjoni esindajale, härra Delgado, palun. Uh, uh, suur tänu teie kommentaarid ja on üsnagi jõulised selles mõttes, et kui komisjon oma teatise avaldas, siis meie eesmärgiks oli koguda äh, materjali Kopenhaageni äh, koostööprotsessi jaoks äh, mis on äh, viimased kümme aastat kestnud äh, ja see on siis kutsehariduse ja koolituse ülevaatamise programm. me tahaksime äh, paika panna pikema perspektiivi eesmärke ja seda peamiselt kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia valduses, valguses ja, ja seda iseäranis kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia kutseõppe ja koolituse Äh, punktides. meie ettepanek võib-olla on liiga üldine ja ei äh, käsitle konkreetselt soolise võrdõiguslikkusega seotud asjaolusid, kuid ma leian, et äh, olukord on siiski hästi kajastatud, kuna me rõhutame kaasamise vajadust tänapäeval me keskendume ainult majanduskasvule, majanduskasvu on möödapääsmatu, meil on seda vaja, kuid me püüame saavutada taga, tasakaalu öö, majanduskasvu edendamise, aruka majanduse ja kaasamise vahel. ja siinkohal ei ole oluline võrdsuse seisukohast mitte ainult sooline võrdõiguslikkus, vaid igasugune võrdõiguslikkus erinevate sihtgruppide puhul on võrdõiguslikkus äh, vajalik äh, nii tööturul kui ka koolituse faasis. soolise võrdõiguslikkuse osas äh, sellele küsimusele pöörame konkreetselt ja individuaalselt tähelepanu siis, kui rõhutame noorte soolise profiili küsimust ja seda, et noori tuleks üles kutsuda ka teistele äh, ametitele, ametite poole pööle, poole püüdlema kui nende traditsiooniline sooline amet. me ei pea siin jääma käed äh, rüpes istuma. Äh, me peame noori juhendama kutse valikul ja Euroopas kutse nõustamine pole piisavalt tõhus selleks, et aidata äh, noortel otsustada õige pikemaajalise karjääri kasuks. inimesi testitakse liiga palju, aga me peame andma nii-öelda maigu suhu ametist, äh, selle asemel, et testida lihtsalt äh, õpilasi. see on oluline ka soolise võrdõiguslikkusega seoses väga paljud ettekujutused ametitest ja see ametitega kaasamatest ülesannetest ei ole tegelikult ju õiged. ja teine meie jaoks oluline soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimus on atraktiivsus kutseõppega ja koolitusega seotud ametid ei ole nii atraktiivsed võib-olla ja selles osas on ka mitmesuguseid valesti mõistmisi mille vastu tuleks võidelda juba koolide tasandil ja siingi võib äh, soolise võrdõiguslikkuse alasel tööl olla oma koht. see oli siis komisjoni äh, omapoolne algettepanek, teie ettepanek aitab äh, meie teadmist ja meie mõtteid rikastada ning äh, aitab kaasa meie järgneva kümne aasta töö kujunemisele, tegemist ei ole ju lõppdokumendiga, tegemist on alles töö algusega ja Euroopa Parlamendi ja Euroopa Parlamendi soolõise võrdõiguslikkuse komisjoni äh, panus on äärmiselt teretulnud. suur tänu, äh, komisjon, et te valgustasite ka õigel ajahetkel seda küsimust meie jaoks ja arutelu lõpetuseks annaksin veel korra sõna proua raportöörile proua Tšenisinšile, kes, äh, kui ta soovib äh, reageerida siin tõstatatud äh, küsimustele ja teha omapoolseid järeldusi. Dziękuję bardzo. No jeszcze raz dziękuję za wszystkie poprawki. Uważam, że one bardzo Suur tänu veel kord kõigile, kes esitasid muudatusettepanekuid. Nad kindlasti rikastavad minu arvamust. Homme loodetavasti võetakse minu raport ka vastu. suur tänu! nagu ma juba ütlesin, hääletame oma komisjonis selle dokumendi üle homme ja tööhõivekomisjon hääletab kuueteistkümnendal märtsil. täiskogus on see küsimus maikuus ja nüüd läheme edasi päevakorrapunkti number kuus juurde naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni delegatsiooni lähetus Belgia parlamenti üheksandal novembril kahe tuhande kümnendal aastal. tegemist oli üsnagi äh, tavapärase koosolekuga äh, või delegatsiooni külaskäiguga, me külastame tavaliselt eesistujat ja kuna proua Svensonit pole siin, siis proua Tomson teeb väikese ettekande sellest külaskäigust Belgia parlamenti. suur tänu, ütleb proua Tomson. meie komisjon oli väga huvitav kohtumine Belgia parlamendiga. kohtusime Belgia parlamendi naiste ja õiguste komisjoniga mitte sugugi pole kõikidel Euroopa parlamentidel, sealhulgas ka meie Taani parlamendil näiteks äh, naiste komisjone, nii et äh, minu jaoks oli äärmiselt huvitav äh, vestelda Belgia parlamendi naiste komisjoni esindajatega kui me räägime soolise võrdõiguslikkusega seotud küsimustest Euroopatest, siis ma leian, me peaksime ammutama inspiratsiooni headest tavadest äh, erinevates riikides, erinevates liikmesriikides ja Belgias avaldas mulle suurt muljet äh, koduabi vautšerite, koduabi kupongide äh, küsimus me kuulsime Ungari eesistujalt, et naiste tööhõive parandamiseks tahaksid nad osalisi töökohti luua, et naised saaksid kodus töötada ja samal ajal olla aktiivsed ka tööturul, kuid Belgia õigussüsteemis oli minu jaoks väga huvitavaks asjaoluks see, et selleks, et naisi tööturule tuua ja edendada naiste töötamist on nad võtnud sisse, nad viinud sisse süsteemi, kus töötud naised võivad töötada koduabilistena. ka naiste juures seda läbi agentuuride ja sellist tööd toetab Belgia riik, olles viinud sisse vautšerite süsteemi ja vautšeri puhul Belgia riik maksab iga tunni eest äh, ühe äh, osa äh, koduabilise tunnitasust, see süsteem oli väga huvitav minu jaoks ja ma leian, et äh, seda süsteemi võiks kasutada ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ja otsustasime, et äh, me kutsume ühe Belgia naistekomisjoni esindaja Euroopa Parlamendi naistekomisjoni, et äh, sellest algatusest ja selle võimalustest veel tulevikus veel pikemalt rääkida ja see oli minu jaoks kõige muljetavaldavam, suur tänu. suur tänu, proua Tomson ja proua Bauer, annan ka teile sõna suur tänu! ma lisaksin ka omalt poolt paar sõna. tegemist oli nii-öelda üsna tavalise külaskäiguga, nagu ka teistes äh, liikmesriikides äh, on olnud äh, eesistumise ajal, kuid peab tunnistama, et Belgias paraku samal ajal ei olnud nii-öelda tavalist äh, valitsust, täieõiguslikku valitsust, täideti lihtsalt äh, administratiivseid ülesandeid. külastasime Belgia parlamenti ja külaskäik, äh, see oli meile väga inspireeriv külaskäik. see süsteem, mida kirjeldas juba proua Tomson, on äh, äärmiselt inspireeriv ja ma leian, et see võiks olla eeskujuks äh, kogu Euroopas. see aitab vältida mustal turul töötamist äh, ja mitmeid maksustamisega seotud probleeme. paistab, et tegemist on hea mõttega, mis aitab äh, meil kaks probleemi ühe hoobiga lahendada. kuid omalt poolt tahaksin äh, rääkida pensioniõiguste jagamisest lahutuste puhul äh, abikaasade vahel. kui naised äh, on kodus ja tegelevad kodumajapidamise ja laste kasvatamisega leian, et kui see küsimus tuleb päevakorda, võiksime korraldada arvamuste vahetusega Belgia parlamendi kolleegidega, võib-olla ka teiste parlamentide kolleegidega, sellepärast et siin Brüsselis äh, istudes polnud meil äh, õrna aimugi äh, nendest väga headest äh, ja väga inspireerivatest äh, tavadest, mida Belgias rakendatakse. suur tänu! suur tänu, proua Paar! ja nüüd lõpetame oma esimese koosoleku osa päevakorra, jätkame oma koosolekut homme kell üheksa ja võtke kindlasti kaasa oma hääletuskaardid, sellepärast et homme äh, võib ette tulla vajadus elektrooniliselt hääletada. kohtume homme. Vai começar agora a reunião de coordenadores, à porta fechada.